toimunud arutelude valguses tuleb komisjon välja ettepanekuga, selleks on ta anda omapoolne panus ebaseaduslike jäätmete veoste vastu võitlemisel. suur tänu härra volinikule, suur tänu kõigile, kes pidasid vastu peaaegu südaööni, sest tegemist on tõesti parlamentarismi kuningliku distsipliiniga siin homme jätkame oma tööd, homme üheteistkümnendal mail siis kell üheksa, pärastlõunal kell kolm ja kell üheksa õhtul on meil veel ka öine istung, protokollid on avalikustatud ja soovin teile kõigile ilusat ööd!